Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Lugupeetud kolleegid, saame nüüd äh, alustada. Läheme kohe hääletuste juurde, aga enne veel kodukorraline küsimus. Härra Ahmad Bashir soovis sõna. Palun, härra Bashir, teil on sõna. Kolleegid, palun võtke natuke vaiksemaks, et me kuuleksime härra Bashiri. Mikro. Mikro. Four, three, two.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 it's a, it's a, honourable chair. lugupeetud juhataja. Sky News näitas eile väga äh,